Let's start, colleagues. hakkame nüüd jälle tööga pihta, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt on ähm, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta aastaaruanne Euroopa andmekaitse inspektori Butarelli poolt. tere tulemast, härra Porte Butarelli, äh, tegemist on siis kolmanda aasta aruandega praeguse andmekaitse inspektori ametiaja jooksul äh, andmekaitse inspektor on Euroopa Parlamendi nõunik ning on äh, pakkumas nõuandeid ametlikelt, mitteametlikult äh, andmekaitsega seotud küsimustest, nagu näiteks koostalitusvõime, digitaalse sisu direktiiv ja e-privaatsus. Äh, andmekaitse inspektor on valmistanud ka andmekaitse nõukogu ette endine artikkel kakskümmend üheksa töörühm ja isikuandmete kaitse üldmäärus äh, on jõustumas, äh, härra Butarelli, teie selgitate siis täpsemalt äh, kõike seda temaatikat oma sõnavõtu jooksul, teil on sõna maksimaalselt viieteistkümneks minutiks, palun, olge lahke tere hommikust kõigile, suur tänu, proua juhataja, selle lahke sissejuhatuse eest. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, mul on suur rõõm tutvustada teile äh, isikuandmete, äh, meil on hea meel tutvustada teile meie äh, ameti aastaaruannet tegemist on omal moel ajastu lõpuga nii-öelda kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal aastaaruannet tutvust-, aastaaruannet tutvustades ei tutvusta ma teile enam mitte ainult meie andmekaitse äh, ameti ja andmekaitse inspektori tööd, vaid räägin ka isikuandmete kaitse nõukogu sekretäriaadi tööst meie ülesandeks on pakkuda maailma tasemel äh, teenust ja äh, meie edu sõltub mitte ainult äh, järjepidevusest, vaid ka nõukogu heast tahtest ning üksmeelest, me peame jõudma üksmeelele selles osas, kuidas piiriüleste küsimustega tegeleda. ja loomulikult ka sanktsioonid on tulemas, aga need illustreerivad ka kahekümne üheksa reguleerija kultuurilistest, kultuurilised enamus, erinevused. me peame rääkima üha rohkem ühel häälel, iseäranis tänases maailmas ja viimase aja arengust äh, seoses äh, isikuandmete kasutamisega manipuleerimise eesmärgil internetis ja me peame pakkuma õiguslikku turvalisust äh, meie tarbijatele ja üks ajastu on lõppemas äh, digitaalses maailmas, nüüd on meil oma eeskirjad, äh, mille üle me oleme palju mõtteid vahetanud ja me pea, saame nüüd näha, kuidas see hakkab praktikas toimima. mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa institutsioonid on üldiselt valmis, see on küll klišee, aga Euroopa Liidu administratsiooni Taaniga on nagu äh, erasektoriga, kus äh, suurus tõesti on oluline ja väiksemad Euroopa Liidu äh, organid äh, vajavad rohkem toetust, suuremad institutsioonid on rohkemate ressurssidega, suuremate kogemustega ning paremad, neil on paremad riskijuhtimise kogemused. viimastel aastatel olen ma pidanud tõdema, et meie prognoosid on olnud üldiselt vettpidavad kolm aastat tagasi ütlesime, et meil on vaja suurt äh, arutelu äh, andmete poolt juhitud tehnoloogia eetika üle ja me endiselt äh, rõhutame, kui olulised on turvamõõtmed ja aruandluskohust, kohustus. see on andmekaitse tõhususe aluseks. meie seisukoht on, et üldine isikuandmete kaitse üldmäärus on väga oluline, aga sellest üksi ei piisa turg üha kontsentreerub ja on suured gigantsed tehnoloogiaettevõtted turul, palju jälitamist, mida on jällegi äh, illustreerinud äh, Cambridge Analytical juhtum äh, ja sellises situatsioonis on vaja reguleerida ja reguleerida jõuliselt. mul oli väga hea meel teha koostööd libekomisjoni Anna Komesiga, kes soovis ühtekuuluvat lähenemist ka suurandmete osas. minu peamine sõnum teile täna on, et see aasta on andmekaitse ning privaatsuse aasta, see on poliitilise päevakorra kõige tähtsam teema, hoidkem seda sellel tähtsal kohal ning äh, nii peabki see olema. minu ülesandeks on koos äh, Wojciech Pjevorovskiga, kes on ka kohal. minu ülesandeks on olla aus ning professionaalne nõustaja institutsioonidele ning ka äh, kohtu nõudmisel äh, tegutseme. kui isikuandmete kaitse üldmäärus jätkub, siis me peame tagama sünergia, tegelikult töötame selle sünergia kallal juba praegu ja ja me kuulume ka isikuandmete kaitse üldmääruse juhatusse. oleme valmis pakkuma kiiret tehnilist asjatundlikku toetust ka areneva tehnoloogiaga seoses. ma ütlesin, et tegemist on andmekaitse aastaga ja juba tänasest näete, kuidas toimub rahvusvaheline konverents ähm, kõikide ähm, tippasjatundjatega andmekaitse valdkonnas. see on tulemas oktoobrikuus ja ähm, tegemist ei ole olümpiamängudega, kus me võistleksime üksteise vastu. vastupidi, kõik üritavad ühiselt äh, koostööd luua ja äh, teie saate näidata üles liidrirolli progressiivse õigusloojana, äh, kes toob keskmesse tavalise inimese. tegemist on siis väljapoole suunatud aruteluga digitaaleetika teemal visionäärsete kõnelejate ning poliitiliste juhtidega. Äh, te olete Strasbourgis sel nädalal, aga te näitate tulevikule suunatud mõtlemist üles korraldades sellist üritamist, see aitab ähm, seada tugevatele jalgadele senised saavutused. eelmisel aastal alustasime tööd Euroopa Parlamendi ning Nõukoguga digitaalse sisu direktiivi küsimuses, mis ähm, peaks toetama isikuandmete kaitse üldmäärust ning äh, andmete vaba liikumise algatuse osas oleme valmis teid toetama, nii nagu investeeringute ning kaubanduslepingute puhul äh, rõhutab, rõhutame ka nüüd, et mingisuguseid kompromisse andmevoogude osas isikuandmete kaitse küsimuses ei tohi olla. Äh, andmevood on küll olulised, aga need peavad lähtuma eeskirjadest eile avaldasime oma arvamuse andmekaitse ning online manipuleerimise kohta, sellepärast et me leidsime andmekaitse kogukonnas, et kogu see arutelu, mis käsitleb libauudiseid, vihakõnet, mikrosihtmärgistamist ja, ja nii edasi, jätab tähelepanu alt kõrvale ühe asja. inimeste õiguste rikkumise sellepärast, et nende ähm, käitumist lakkamatult jälgitakse e-privaatsuse määrus aitab kaasa sellele, et online andmete manipuleerimist äh, pärsitakse rohkem kui midagi muud. kümme aastat tagasi seisis äh, maailma finantssüsteem äh, lagunemise äärel, sellepärast et langetatud oli otsuseid, mida keegi ei suutnud langetada ja ma arvan, et me oleme sattumas samasugusesse murdepunkti praegu digitaalse infoökosüsteemiga. meie demokraatlikel süsteemidel on siin oma roll mängida iseäranis enne Euroopa Parlamendi valimisi. ja veel paar sõna meie tegevuse kohta, reformitegevuse kohta. kahe tuhande esimese aasta määrus nelikümmend viis, nagu teiegi ole, me leiame, et oluline on see, et me oleksime teistele eeskujuks, et meie seadused oleksid teistele eeskujud ning meie õiguse rakendamine oleks teistele eeskujus. nii nagu ka teie, on minule oluline see, et isikuandmete kaitse üldmäärus peaks olema kooskõlas kõikide Euroopa Liidu institutsioonide tegevusega iseäranis õiguskaitse ning justiitskoostöö valdkonnas. me oleme väga selgelt toetanud seda, et oleks üks õigusakt, mis kehtiks kõigile, ka haldusandmetele ja isikuandmete kaitse jaoks on oluline, et me hoiaksime kõrget, kõrge standardi alles ning tagaksime äh, prognoositavuse ning äh, järjepidevuse andmesubjekti jaoks. Europol praegu räägib ka sellest, kuidas oma uue vastutusega toime tulla. ja me juba äh, teeme koostööd nendega integreeritud andmehalduse valdkonnas äh, ja andmegaasidega seoses. me jätkame andmete säilitamise vallas tehtavat tööd, äh, viime läbi analüüse ning oleme igati õigel teel. lõpetuseks tahaksin tänada Euroopa Parlamenti. Tege-, te olete kandnud äh, oma vastutust andmekaitsega seoses. ja nüüd ja võib öelda, et teiesugust ei ole kuskil mujal maailmas. Äh, üle saja riigi on Euroopa lähenemisviisist inspiratsiooni ammutanud ning piiranud juurdepääsu isikuandmetele ja me oleme väga tänulikud sellise eeskujuliku rolli eest. jäänud on vaid napp aastake järgmiste parlamendivalimisteni ning me oleme omalt poolt alati valmis teid aitama, et te saaksite oma tööd korralikult teha. me teame, et mitmed küsimused vajavad selgitamist seoses määrusega nelikümmend viis kaks tuhat üks ja ähm, meie eesmärgiks on tagada täielik äh, kooskõlastamine, see on väga tähtis ülesanne, seda ei tohiks alahinnata. mõned olulised e-privaatsuse valdkonna eestidajad, eestvedajad äh, on öelnud, et nad lahkuvad sellest kojast siin äh, tulevikus ja me tahaksime Äh, äh, kasutada võimalust ja neid tehtu eest tänada. ja me peaksime inimeste tähelepanu andmetele äh, suunama, see on ainukene võimalus anda neile inimestele juhtohjad andmemaailmas ja teiseks, suured platvormid see on ka üks müüt, äh, et suured äh, platvormid peavad asju korraldama, see ei ole tõsi, see ei ole õigelane äh, iduettevõtete ning meie inimeste seisukohast ega ka suurte tehnoloogiaettevõtete osas, nende vastutuseks ei ole turgu reguleerida, see on tegelikult teie ülesanne. selle mandaadi olete saanud Euroopa kodanikelt ja selles mõttes tahaksin ma tänada teid teie suure töö eest ning olen valmis vastama kõikidele teie küsimustele. suur tänu, härra Butarelli, selle kõikehõlmava lähenemisviisi eest ja aastaaruande tutvustamise eest ja nüüd saavad sõna meie liikmed. kõigepealt proua Kienge. suur tänu ka mina tahaksin omalt poolt tänada, tahaksin tänada härra Butarellit meile esitatud teabe eest. ise teen omalt poolt lühidalt. meie tänane teema on andmekaitse ning te olete näidanud meile, demonstreerinud meile, kuidas on andmekaitse muutunud ja olukord muutunud Cambridge Analyticsi juhtum on, tuli just päevavalgele, sinna äh, me oleme suurepäraselt jällegi saanud tunnistust selleks, et isikuandmete kaitse kohustust ei ole täidetud ja mis valimistega seoses on kõige olulisem paljude riikide vabadused samuti kannatavad selle all. Äh, libauudised ei ole siin sugugi mitte vähetähtis teema ning äh, ma tahaksin teada, kas seoses Cambridge Analyticsi juhtumiga on äh, veel midagi tulekul õigusloomelisi ettepanekuid? härra Dias de Meera, palun, ütleb proua juhataja. suur tänu, härra Butarelli. aitäh, et tutvustasite meile oma aastaaruannet eile olime me tunnistajaks teie sõnavõtule äh, ja Te hindasite positiivselt äh, Europoli lähenemisviisi andmekaitsega seoses. ütlesite, et ähm, me liigume õiges suunas, oleme õigel teel. Äh, see on väga tore, aga mina tahaksin äh, punkt B kohta natukene täpsustusi. mainisite siin andmete säilitamist ning analüüsi ja selles valdkonnas on mitmeid puudujääke minu arust, äh, millest tahaksin täpsemalt kuulda. härra Lopes Aguilar, palun. suur tänu! aitäh teile, härra Butarelli tehtud töö eest. praegu on äh, mõtlemise aeg pärast äh, hiljutisi skandaale, mis mõjutavad kõiki meie põhiseadustele tuginevaid demokraatlikke süsteeme, äh, kus põhiõigused on kõrges hinnas on selge, et monopoolsed äh, ettevõtted, suurettevõtted, megaettevõtted, nõndanimetatud internetigigandid, äh, internetihiiglased äh, sõidavad traktoriga üle nendest tagatistest, millesse me kõik oleme uskunud, nagu eraelu puutumatus, isikuandmete puutumatus, ma tahaksin teada, et äh, kui suurel määral on äh, prognoositav see, et äh, isikuandmete kaitse üldmäärus, mis jõustub, tugevdab meie õigust tühistada oma antud heakskiit ja nii edasi ja nii edasi. või tuleb seda lähitulevikus uuendada selleks, et kaitsta meie põhiõigusi. meie põhiõigused selles valdkonnas äh, on üha suuremas ohus, suured äh, ähm, tehnoloogiaettevõtted, keda institutsioonid ei suuda kontrollida, on äh, üha suuremaks ohuks neile Äh, inimeste pidev, äh, inimeste asukoha pidev määramine geograafiliselt äh, ning andmete säilitamine, mis on seotud nende inimeste eraeluga, kuid mida kogutakse suurandmetena, tekitab olukorra, et andmete juurdepääsu jõustamine on juba praegu aegunud ja kõik see on ju tegelikult üks osa isikuandmete kaitse üldmäärusest. Anna Kames, palun. suur tänu, härra Butarelli, et tulite meie komisjoni. Teie ähm, tervis ei ole praegu just kiita, nagu ma kuulsin, nii et seda suurem tänu teile, et te tulite siia ja suur tänu teie lahkete sõnade eest Euroopa Parlamendi aadressil. me hindame seda kõrgelt, nii nagu me hindame ka mõttevahetusi teie ning teie töötajatega, mis on olnud meie töös tähtsal kohal. isikuandmete kaitse üldmääruseks on VKE-d valmis. alles hiljuti kohtusime äh, nende esindajatega ning äh, Äh, kuulsime ka, et suurettevõtted on valmis ja siis tekkis küsimus äh, VKE-de kohta. mida teie arvate? Cecil Kienge tõstatas äh, Cambridge Analyticali juhtumi. millised oleksid teie soovitused meile Euroopa Parlamendis ning meie valitsustele? isikuandmed on tänases maailmas tähtsal kohal ning äh, krüptovaluuta areneb kiiresti, olles veeks äh, organiseeritud kuritegevusele ning rahapesule tehisintellekt äh, ja siis äh, sõja äh, uudised, tsiviiluudised äh,, esimene juhita auto, iseliikuv auto, kes äh, põhjustas õnnetuse, kuulsime sellest hiljuti, kõik äh, need arengud toimuvad meie ümber ning me peame mõtlema, kuidas seda kõike reguleerida riiklikud andmekaitsekomisjonid ning äh, nende töö, koostöö teie Euroopa andmekaitse inspektori ametiga on väga tähtis. minu koduriigis Portugalis on äärmiselt pädev äh, riiklik andmekaitsekomisjon, mis äh, tavaliselt annab, esitab väga häid arvamusi ja suuniseid valitsusele, millest valitsus mõnikord peab kinni, mõnikord mitte aga valitsus kasutab ära meie andmekaitsekomisjoni näiteks on siin äh, see nõndanimetatud kuldsete viisade küsimus äh, ning äh, kohtuasi, kuhu on kaasatud ka meie endine siseminister. mina, Euroopa Parlamendi liige, soovisin nimekirja inimestest, äh, kes on selle kuldse viisa saanud ja see siseminister, kes on nüüd kohtu all, kasutab nüüd andmekaitsekomitee äh, varem esitatud arvamust ettekäändena, et mitte seda nimekirja edastada mulle. mina tahtsin ainult seda nimekirja, teades, et äh, selles nimekirjas on väga palju korrumpeerunud isikuid, neid kurjategijaid. kas pole absurdne ja perversne, kui selle asemel, et andmekaitsekomisjon teeks oma tööd ähm, tegelikult äh, aitab äh, omalt poolt kaasa korrumpeerunud süsteemi äh, ähm, tegevusele. ma esitan selle info teile kõik ka kirjalikult. proua Sippel. suur tänu ja suur tänu, härra Butarelli, teile, et tulite meie komisjoni ette, tutvustasite meile aastaaruannet ning suur aitäh ka viimaste, viimastel aastatel tehtud töö eest. Te juba mainisite, et ähm, aeg on selline, et väljakutseid on palju. kui me rääkisime aastaid tagasi andmekaitsest, siis rääkisime äh, paberkandjate, kandjal dokumentidest, mida tuleb kaitsta e, emailidest, äh, telefonikõnedest, aga tehnoloogia areneb peadpööritava ki-, pööritava kiirusega, äh, räägime asjade internetist ja nii edasi ja nii edasi, praktiliselt kõik meie ümber öö, äh, äh, kogub andmeid meist, tehnoloogia on selleks olemas, meie lauad, meie riided, meie külmkapid, televiisorid, kõik hakkab koguma andmeid meist, kui me seda lubame nii et seda olulisem on, et meil oleks tugevad andmekaitse eeskirjad ja samal moel on meil vaja ka täiendavaid reguleerimissamme, samme. tehnoloogia areneb üha kiiremini, tõsi, aga sellele lisandub veel üks väljakutse, te juba mainisite seda. nimelt lõpuks võib tekkida oht, et väga väike arv ettevõtteid tegelikult äh, haldab kõiki neid andmeid, mida kogutakse. see annab äh, suurepärased võimalused manipuleerida poliitiliste seisukohtadega, tõsi, ja nagu mõned inimesed juba ütlevad, kui äh, kõik need andmed on üksikute kätte kogunud, siis arukas elu võib tekitada sellise olukorra, kus äh, me kaotame igasuguse enesemääratlusõiguse tänases maailmas. meiega manipuleeritakse kogu aeg, meid mõjutatakse kogu aeg. ning ähm, kõike seda silmas pidades on mul paar küsimust. isikuandmete kaitse üldmäärus jõustub maikuus, maikuuni ei ole jäänud enam palju aega. võib-olla räägiksite sellest natukene. kõik ei ole veel valmis uutest eeskirjadest lähtuvalt tegutsema tahaksin ka teada, millised on teie seisukohad, kui kas, kas liikmesriikides on piisavalt isikuid ja piisavalt kvalifitseeritud isikuid selleks, et andmekaitsetööd teha ning andmekaitseinspektoreid toetada e. e-privaatsus meil ei ole nõukogu ametlikku lõppseisukohta, aga oleme kuulnud murettekitavaid uudiseid. nimelt äh, oleme kuulnud, et mõned liikmesriigid tahavad kõike hakata lahjendama, juba sedagi, mis on juba komisjoni ettepanekus, rääkimata meie koja Euroopa Parlamendi seisukohast kui esi, asi puudutab reguleerivate asutuste tegevust, siis äh, me teeme tööd konkurentsiõiguse valdkonnas, maksuõiguse valdkonnas, äh, mis on seotud teie teemadega. ja tegelikult teie ülesandeks ei ole neid teemasid välja otsida, aga me oleme kuulnud uudiseid nüüd, et suured äh, internetiettevõtted peaksid maksma kaks-kolm protsenti maksu üldse. minu äh, valijate seisukohast on see lihtsalt naeruväärne. mõningad minu valijatest maksavad äh, üüratuid summasid maksudeks, nii et ma ei tea, miks meil oleks vaja mingisuguseid erilisi maksueeskirju internetiettevõtete jaoks. ja veel üks äh, teema, mille tahaksin tõstatada, rääkisime paar nädalat tagasi Privacy Shield andmekaitsesüsteemist kokkuleppest. kas teil on uudiseid selle valdkonna kohta äh, või on asjad jäänud samasse seisu? Uh, suur aitäh ja proua Ernst saab viimasena sõna. suur aitäh! mul on väga hea meel alati, kui te siia tulete, härra Butarelli ja ähm, äh, mitte ainult sellepärast, et ainult siia tulete, vaid sellepärast, et te esitate väga progressiivset poliitikavaldkonna Euroopa Liidus ja see on tõesti nii ja te äh, teete väga palju häid asju, andmekaitse on teema, äh, mis on Euroopast äh, nii-öelda alguse saanud ja, ja see on väga positiivne areng, ma käisin mõned aastad tagasi Bulgaarias ja seal te ka kõnelesite väga äh, õigetel teemadel ja äh, Mm, tõesti, kui me räägime isikuandmete kaitse üldmäärusest, siis äh, andmekaitse teema on väga oluline. paljud on äh, viidanud äh, sellele ja paljud ettevõtted ka ja Saksamaalt näiteks, et jah, see kõik on väga tore, aga meil on selle elurakendamisega probleeme mm, me ei tea, kas me seda üldse saame teha, me oleme väikeettevõtjad äh,, Ehm, võib-olla on võimalik saada ülevaadet selle kohta, milline on asjade seis liikmesriigiti, see oleks väga suureks abiks. see on esimene punkt ja teine punkt. Te ütlesite vägagi õigustatult, et Euroopa eh, tasandil tuleks ka tegeleda äh, kvaliteetse andmekaitsega, me peame ähm, sellega tegema, me nõuame liikmesriikide avaliku sektori asutustelt seda, eraettevõtetelt seda ja Euroopa tasandil me veidi hoiame ennast tagasi. Äh, ja ma arvan, et niimoodi asjad ei tohiks olla Te ütlete, äh, et ka Euroopa tasandil tegelikult ju on, on meil vaja selget andmekaitserežiimi äh, me peame tagama andmekaitse hea kvaliteedi, jah. ja nüüd Europol, see võlusõna. Äh, me äh, võitleme siin juba kuid, nagu te teate, äh, ja kui nüüd asjasse puutuvaid dokumente vaadata, siis me teame, et püha kraaliga on siin tegemist, siin mm, ei taheta mm, andmekaitserežiimi paika panna, siin tõrgutakse äh, selle vastu. kuidas teie seda kõike hindate, mida teie sellest kõigest arvate? Ähm, mida siin tuleks veel ellu rakendada selleks, et tõesti saada õige, liikumist äh, õiges suunas selles valdkonnas, praegu siin äh, blokeeritakse seda ja veel üks küsimus, pidevalt räägitakse sellest ja äh, on ka avalikke ettepaneke selle kohta, Lex Generales, Lex Speciales, jah, mm, kui nüüd seda teemat natuke tähelepanelikumalt vaadata, siis jah, loomulikult sellega tuleb tegeleda, aga peab vaatama ka, milline on siin mm, mm Lex Generalis ja Lex Specialise vaheline suhe, milline suhe peab nende kahe valdkonna vahel olema? selleks, et oleks võimalik äh, seda kõike ka usaldada, see on minu küsimus. arutelu, aruteludes oleks väga suureks kasuks see, kui me vastused, teiepoolsed vastused siis ka nendele küsimustele saaksime, aitäh! suur aitäh! härra Putarelli Äh, nüüd on kätte jõudnud aeg teiepoolseteks vastusteks, palun. suur aitäh, proua esinaine, ma alustan äh, proua Kienge küsimusele vastamisega. ei ole juhus, äh, et sel aastal pärast pikka tõsist tööd oleme me suutnud tagada selle, et Ähm, siin äh, saalis lausa on toimunud äh, eetiliste aspektide arutelu. meie leiame, et andmekaitse ja eraelukaitse äh, seadused saavad mängida väga olulist rolli, aga sellest ei piisa. isegi kui kaks puuduolevat seadusloome Ähm, pusletükki saavad paika, ehk siis ikondmekaitse üldmäärus ja e-privacy äh, dokument. me oleme äh, juba teinud äh, koostööd digitaalvaldkonnas pädevate asutustega, mis vastutavad ühinemiste eest ja muu sarnase eest, kuid nagu me eile õhtul avalikustatud arvamuses ka avalikustasime veebipõhist valeuudiste puhul äh, ja see puudutas ka Cambridge Analyticsit, et kätte on jõudnud aeg täiesti uueks lähenemiseks seda sellepärast, et tehisintellekti äh, kasutamine, uute tehnoloogiate kasutamine Äh, ja võttes arvesse ka ähm, võimu kontsentreerumist äh, teatud äh, üksikute tehnoloogiagigantide kätte, nõuab meilt uut lähenemist ja me oleme suurendanud koostööd pädevate asutustega selles vallas, ähm, see puudutab aga audiovisuaal- ja meediasektorit. meie eeldus või lähtepunkt on see, et mitte kõik Äh, äh, mis on tehniliselt võimalik, on ka äh, moraalselt õigustatav. meil on teatud küsimusi privacy by design ja privacy by default aspektides ja me peame Äh, tegelikult rääkima laiema kogukonnaga siin küsimuses, me peame äh, disainerite, tootjate, edastajatega rääkima sellest küsimustest, nad mängivad äh, ka väga olulist mm, rolli ja neil on suur vastutus kanda selles valdkonnas. väärikust sageli ei austata meie arvates, ehkki see on artiklis üks aluslepingutes paika pandud mm, ja rahvusvahelisel konverentsil äh, keskendutaksegi äh, eetilisele dimensioonile ka äh, neljanda tööstusrevolutsiooni raames. kellel on õigus rääkida eetilistest põhimõtetest, kas me peaksime rääkima ellurakendatavatest kriteeriumidest üleilmsel tasanditel, sellepärast et andmekaitse ja järelkaitse üleilmsed standardid ei ole ole siiani on siiani nüüd saavut-, on, on, on nüüdseks saavutatud, aga kuidas me eetikavaldkonnas sama kaugele saaksime jõuda? Ähm, filosoofid, äh, epidemioloogid, teadlased äh, peaksid tulema kokku selleks, et aidata meil mõista, äh, kuidas oleks võimalik teatud eetiliste põhimõtete ellurakendamine tagada teatud valdkondades, erinevates valdkondades ja siis tuleks mõelda ka selle peale, mida saaks rohkem ära teha ehm, selle tervikliku lähenemise raames eh, andmekaitsele ja elukaitsele. meie arvates on see ääretult oluline arutelu. me oleme juba avaldanud eh, vahearuande pataljonirühmas eh, Euroopa andmekaitse inspektori ameti raames ja juunis me tuleme välja konsolideeritud äh, raportiga ja oktoobris äh, me loodame põhjapanevat arutelu sellel teemal. me äh, loodame teie koja ja teiste institutsioonide toele ka ja ma olen veendunud, et Euroopa äh, nagu andmekaitse ja järelkaitse äh, valdkonnas saab võtta ka juhtrolli eetikaalastes aruteludes enda kanda. kolleeg Edith Mera me usume, et me oleme õigel teel Europoliga seoses. me mm, alustasime seda tööd väga keerulises punktis. meil olid üleminekusuunised, mis võeti vastu äh, ilma meiega konsulteerimata, äh, kuid äh, mõned kuud hiljem tänu kohtumisele, mis mul oli Mm, äh, juhatuse esindajaga, see oli vägagi julgustandev, sellepärast et äh, suur enamus meie olulisi soovitusi äh, oli arvesse võetud. mis puudutab andmete säilitamist, siis me teame, et informatsiooni tuleb jagada ja nemad teavad, et vajaduse ja proportsionaalsuse põhimõtetest tuleb kinni pidada Äh, ühtset lahendust äh, igal olukorral ei ole, me peame juhtumipõhiselt äh, lähenema sellele teemale, me peame vaatama andmete kategooriaid, saajaid ja nii edasi, me peame selle põhjal otsustama, mis on sobiv ja siis saame vaadata, kuidas õigele tasakaalustatud lahendusele jõuda. me oleme teinud koostööd selleks, et paremini Mm, jõuda õigetele lahendustele, aga ma ja olen siiski üsna enesekindel, me suudame jõuda üksmeelele mitte ainult strateegia osas, vaid ka spetsiifiliste punktide osas, mis puudutab andmete säilitamist. Äh, nüüd isikuandmete kaitse üldmäärus, äh, kuidas seda kohaldatakse gigantidele, proua härra Lopes Aguilar. kõigepealt tahaksin öelda, et äh, esmakordselt on nüüd konkreetne põhimõte mille kohaselt me ei hooli serveritest, peakontoritest ega millestki muud, me va-, muust me vaatame, kus teenuseid ja kaupu pakutakse, me vaatame, kus inimeste profileerimine aset leiab. ja seetõttu me ei saa rääkida ekstraterritoriaalsusest esmakordselt saab meil olema mustvalge lähenemine, mille kohaselt isikuandmete kaitse üldmäärus leiab kohandamist oluliselt äh, paremini kui varasemalt, ka äh, tehnoloogiagigantide puhul. Äh, üheksakümmend üheksa, üheksakümmend viis, üheksakümmend üheksakümmend kaheksa, tol ajal sarnased USA ettevõtted seadis küsimuse alla üheksakümne viienda aasta direktiiv nelikümmend kuus kohaldamise, nad olid paanikas, nad tahtsid tähtaja pikendamist, eriti üheksakümne kaheksanda kaheteistkümnenda aasta oktoobris ja nüüd ma näen pressiteadaandeid, mille on väljendanud Microsoft, Google ja teised, kes ütlevad, oh, meie oleme küll valmis eh, neid eh, tähtaegu austama, neist kinni pidama, nad mõistavad, et eh, eraelukaitsepoliitika fragmenteerimine üle kogu maailma oleks nende jaoks oluliselt keerukam ja kulukam ja Euroopa siin valdkonnas saab tõesti olla edukas, äh, tuues sisse üleilmsed standardid, aga äh, küsimus äh, on selles, kuidas praktikas rakendada see tõhusalt, me peame vaatama, kuidas ühtsel häälel rääkida ja seetõttu mina tahtsingi, et Euroopa Andmekaitse Nõukogu võtaks tarvitusele uued lähenemised mis puudutavad äh, kaasajastamist, läbipaistvust, aruandluskohustust, äh, selektiivsust äh, ja mm, seal on vaja konsensust, mitte hääletuspõhimõtet ja kui me consistency mekanismi põhimõtet hakkame rakendama bürokraatlikult, eh, siis eh, me jääme eh, ise tupikseisu nädalateks selleks, et määrata ära, kes mida teeb, selliseid olukordi tuleks võimalikult püüda vältida, me peame ühtsel häälel rääkima. ja me oleme valmis rinda pistma tehnoloogiagigantidega nagu äh, siin me oleme ka näinud, kui me oleme sünkroneerinud näiteks äh, Facebook äh, versus Facebook kaasuse puhul, kui me räägime eraelu kaitsepoliitikast ja selle alusest kaasusest, selle, sellekohasest kaasusest. nüüd Microsoft versus FBI, mis puudutab pilveteenuseid Eh, ja kui me seda kõike arvesse võtame, siis ma võin öelda, et mina olen üsna kindel, et kahekümne viies mai saab olema väga olulise tähtsusega päev me oleme valmis paremal viisil kohaldama isikuandmete kaitse üldmäärdust, määrust ka VKE-dele. täna hommikul äh, äh, pealelõunal äh, arutame me seda, kuidas artikkel kolmkümmend praktikas äh, ellu rakendada äh, GDPR-ist, äh, see puudutab teatud erandeid me peame vaatama, kas siin erandid antakse nii-öelda vaikimisi by default või tuleks läheneda juhtumipõhiselt. meie oleme paika pannud täiesti toimiva lahenduse ja on ka suunised, mille me oleme avalikustanud ka. Äh, artikkel kakskümmend üheksa töörühm äh, viib selle töö kindlasti lõpule, kui me räägime äh, VKI-sid puudutavatest küsimustest. mis puudutab nüüd Cambridge Analyticsi küsimust, siis tegelikult siin ei ole midagi uut, see oli esmakordne juhus, kui me sellisest rikkumisest kuuleme juba kuid tagasi alustasime me äh, teadusliku ülemise analüüsiga uute lähenemiste valdkonnas. Äh, me oleme äh, seda valdkonda siis analüüsinud. ja oleme vaadanud, kuidas informatsiooni manipuleeritakse, kuidas seda selle taustal töödeldakse mm, kontekstiväliselt, mm, mitte austades selgeid reegleid ja siin me ei ole keskendunud mitte ainult suurandmete rakendustele, mm, vaid ka reaalsuse võltsimisele, sellele, et on olemas teatud privileeg inimestele lähenemisel me oleme analüüsinud seda, kuidas üks tehnoloogia hiidlane, hiidlane võib ähm, kasu saada äh, viiekümne kahest tuhandest äh, eelisest inimeste profileerimise kaudu saadud andmete põhjal, mis ei ole inimsilmale nähtavadki äh, ja Äh, näiteks äh, arvutimikrofon tuleb siin mängu, klaviatuur, mille abil on võimalik äh, seda kõike teha tegemist on väga äh, nii-öelda traditsiooniliste, kuid huvitavate rakendustega, mille abil äh, nähtamatult äh, andmeid inimeste kohta kogutakse ehk siis kätte on jõudnud äh, aeg, kus me võtame arvesse neid äh, uusi võimalusi, kuidas äh, algoritmid võimaldavad andmeid kasutada hoopis muul viisil kui varasemalt. see näitab tegelikult kõik väga hästi, et andmekaitse ei puuduta mitte ainult põhiõigusi ja väärtusi, vaid ka näiteks demokraatiaga seonduvat ja me järg-, hoiame silma peal pooleli olevatel kohtuasjadel mitte ainult USA-s, vaid ka Ühendkuningriigis äh, ja on ka uuring, äh, mis näitab, et kasutajad äh, tõenäoliselt jagavad tegelikult pigem nii-öelda võltsitud andmeid kui seda, mida nad peavad usaldusväärseks ehk siis kokkuvõtlikult võib öelda, et meil on lõige, mis näeb ette küll teatud sätted, aga meil ei ole kristallkuuli, mis oleks võlulahenduseks. täna hommikul oleme me riiklike kolleegidega toimuvale kohtumisele pannud veel päevakorda lisapunktid, sest et me tahame koheselt reageerida, kõnelda ühtsel häälel ja seda konkreetset äh, juhtumit me kindlasti mm, jälgime, vaatame seda ka strateegilisest dimensioonist lähtuvalt. ja see kõik on suunatud ka teile, teistele poliitikakujundajatele Euroopa Liidus, aga meie peame ka oma kodutöö ära tegema äh, uurimise vallas. me kindlasti äh, paneme oma algatused ühtima teiste kolleegide poolt tehtuva tööga kui kaugele me oleme jõudnud isikuandmete kaitse üldmäärusega, paljud liikmesriigid on ajakavast maas ja see ei tähenda seda, et need, kes on oma kodutöö ära teinud, on samas teinud seda kõige paremal võimalikul viisil. see tähendab seda, et me analüüsime endiselt veel mm, andmeid näiteks Saksa ja Austria seadusandluse kontekstis, Äh, ja võttes arvesse ka Hollandi seadusandja poolt vastu võetud äh, asjaomast teksti, ka minu koduriigis äh, on asjad natukene kaootilised, sest et meil toimusid üldvalimised ja ma olen esialgset dokumenti näinud, aga ma ei saa öelda, et see on sajaprotsendiliselt äh, rahuldust pakkuv, aga me oleme püüdnud ikkagi osapooli veenda, ajakava järgima ja sisulise poole pealt ka head tööd tegema. ma näen, et äh, siin on tendents äh, minimeerida sekkumust liikmesriigi seadusandluse poolt äh, tegemist ei ole suurte rikkumistega, mis puudutavad Euroopa Liidu õigusakte, aga tegemist on selliste uute ähm, vastustega, mis võivad olla vastuolulised ja mida tuleb seetõttu väga hoolega analüüsida Euroopa Komisjoni poolt äh, just esmajoones. meie äh, omalt poolt oleme valmis ja ma arvan, et äh, me saame kasu sellisest üleüldisest ähm, olukorra paranemisest, ähm, me oleme EDPS-i siseselt uuringu avaldanud, äh, aga seda, mm, äh, selle, see edastatakse ka eelarve pädevatele asutustele ja see puudutab meie järgmise aasta eelarvet. Äh, me Äh, oleme äh, inimressursid kokku lugenud äh, andmekaitseametite kontekstis Euroopas, neid on umbes kaks tuhat viissada inimest, tegemist on tõusuga, mis on umbes kakskümmend neli protsenti, aga see kaks tuhat viissada inimest kujutab tegelikult siiski veel väikest arvu võrreldes näiteks lobitegijatega siin Brüsselis Äh, me peame vaatama, kuidas paremini oma tööd teha, võttes arvesse piiratud ressursse, me peame vaatama, kuidas oleks võimalik äh, teatud protsessid vähem bürokraatseks muuta. Äh, mina teeksin ettepaneku, et kuue kuu pärast koostöös komisjoniga, kasutades võib-olla ära ka teada-tuntud foorumid, äh, nagu näiteks iga-aastane äh, riiklike ja Euroopa parlamentide kohtumine äh, selleks, et panna päevakorda punkt, mis puudutab arvamuste vahetust nende rolli kohta riiklikul tasandil äh, Äh, ja, ja mis puudutab seda, mida nemad saavad ära teha isikuandmete kaitse üldmääruse elu rakendamisel. mõnede liikmesriikide puhul ma olen näinud ka ähm, äh, kavatsust äh, kuidagi fragmenteerida seda valdkonda ja isikuandmete töötlemise valdkond on Euroopa Liidu üleselt reguleeritud ja äh, teatud liikmesriigid on pannud äh, paika mingisugused lisamenetlused, aspektid, mida me peame vaatama ja kaaluma, aga minu arvates selline lähenemine ei ole hea e. E-privacy on väga vajalik. Äh, ja kahe tuhande kahekümnenda aastani ei saa jätkata tööd selle aegunud seadusandliku dokumendi mm, taustal ja mm, igatahes määrus peab äh, jõustuma, enne kui mingeid suuri muudatusi saab teha, aga äh, isegi need, kes bona fide tahavad äh, isikuandmekaitse üldmääruse reegleid ellu rakendada ja samal ajal on justkui lõksus endiste reeglite tõttu äh,, siis neid ootab katastroof, see on äh, väga halb olukord Äh, vaatamata kompromissidele, mida võib ette äh, panna, siis minupoolne soovitus, jõuline soovitus on see, et me peaksime mm, tagama selle, et äh, võetakse see määrus kiirelt vastu ja et triiloog tõesti võimalikult kiiresti toimuks, mis on vist, kui ma nüüd ei eksi, kevadeks ette nähtud. ja proua Ernst, mm, mis puudutab määrust nelikümmend viis kaks tuhat üks, me toetame põhimõtet üks seadus kõigi jaoks. tegelikult eh, eh, ei tohiks olla fragmenteeritust näiteks haldusandmete valdkonnas, põhimõtted peaksid tegelikult olema samad. me mõistame, et on vajadus teatud operatiivandmete puhul eh, teha teatud eh, mitte just erandeid, aga võib-olla kõrvalekaldeid, lisandeid. ja seda seetõttu, et eh, tegevus on teatud spets-, on, on väga spetsiifiline, ma ei räägi mitte ainult Europolist tegelikult, vaid ka kahest eh, teisest organist, aga küsimus on selles, kuidas seda kõike teha. peatükk kaheksa A on siinkohal välja toodud ja me saame selle taustal tööd teha meie jaoks on lahenduseks see, te mainisite Lex Specialis versus Lex äh, Generalist. ma arvan, et Lex Specialis äh, on õigustatav ainult siis, kui midagi nii kummalist äh, ja era, eripärast Mm, peab olema reguleeritud äh, väga konkreetsel viisil. see mõte, et kõik need üksused oleksid üldpõhimõtte alla koondunud, on tervitatav. mina tean, et äh, väga vähesed Europoli määruse sätted äh, tagavad huvitavaid nii-öelda kaitsesätteid või klausleid aga äh, seda on võimalik ka reguleerida üldreegleid kohaldades, kus me paneme paika kõrgema äh, kaitsetaseme, kui see juba praegu paigal on äh, või paigas on, siis seda kõrgemat taset võib siis säilitada. aga tegelikult üks reeglistik kõigile on see põhimõte, mille järgi me peaksime ennast sättima E, Europol, Eurojust ja nende teemalised arutelud e, on e, tegelikult asjakohased ka ülejäänud kuuekümne ja rohkema institutsiooni kohta, kes ootavad lahendusi, ehk siis öelge mulle, mida ma saaksin teha selleks, et toetada teid, et selle teemali seadusandlus vastu võtta. Privacy Shield Ehm, me eh, läheme varsti Washingtoni eh, traditsioonilisele eh, kohtumisele kevadel, võttes arvesse nüüd hiljutisi arenguid USA-s, näiteks viisaseaduse parandusi, siis veel ka NFTC-s toimuvad, siis kui võtta aluseks see, mille me kokku leppisime riiklike kolleegidega ühise mm, läbivaatamise raames, siis sellest tuleb ka kinni pidada, tuleb kasutada äh, mm, Privacy Shield on unikaalne süsteem maailmas ja seda tehti selleks, et Privacy Shield andmeid kasutada äh, ka muudel otstarvetel kui kommertsotstarve, aga kui äh, tahta kommertsandmete äh, edastamisest kasu saada, tuleb austada erinevaid põhimõtteid, vajalikkus, läbipaistvus, proportsionaalsus ja siin on see küsimus. me tervitame läbipaistvuse lähenemist, aga ma arvan, et me ei ole veel kogu tööga lõpule jõudnud kui mõelda nende õppetundide äh, peale, mille me Safe Harbori puhul saime. me kindlasti vaatame, mis on veel, millised on veel kriitilised valdkonnad, kus tuleb olukorda parandada. näiteks äh, järelevalve osa äh, ja me toome välja huvitavate ettepanekutega ka kommertskasutuse valdkonnas näib, et Privacy Shield ei ole ähm, USA prioriteetide hulgas äh, või vähemalt mitte eesotsas, aga võib-olla on võimalik mõningaid parendusi sisse viia enne, kui meil tuleb jälle déjà vu juhtum ja jõuab taaskord kohtuasi Euroopa kohtusse. suur aitäh! suur aitäh, härra Butarelli, nende märkuste eest äh, soovime teile palju edu uute väljakutsetega rinda pistmisel järgneval aastal ja suur-suur aitäh selle arutelu eest ja huvitavate sõnavõttude eest. tahaksin öelda, et järgmine kohtumine toimub meil kahekümne kuuendal märtsil algusega kell kolm ja kahekümne seitsmendal märtsil algusega kell üheksa. suur aitäh ja kaunist päeva kõigile!